head kolleegid, oleme ajakavast maha jäänud ja palun selle eest vabandust, palun teid kõiki oma kohtadele asuda. ja siis ma saan alustada meie koosolekut, eelarvekomisjoni koosolekut La séance est ouverte. istung on alanud. kolleegid, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis on päevakord kinnitatud. tahaksin teid teavitada muudatustest koordinaatorite koos, grupi koosseisus. Jordi Soole asendab Indrek Tarandi Roheliste fraktsiooni nimel ja Jonathan Arnot vahetab välja Raymond Finchi EFTD fraktsioonis. olete saanud äh, protokollide projektid, mis puudutab meie eelmisi koosolekuid ja kui vastuväiteid ei ole, siis on need seega vastu võetud. päevakorras esimese punktina on meil eelarve täitmine aastal kaks tuhat kaheksateist. üritame seda teha regulaarselt koos üldeelarve raportööriga Sigrid Muressaniga. oleme kutsunud siia Euroopa Komisjoni Johan Ureeli esi-, es-, isikus, kes on eelarve peadirektoraadi direktor, et ta tutvustaks meile Äh, hetkeolukorda pärast aasta kaks tuhat kaheksateist eelarveaasta lõppemist. ta, kuul-, kuuleme siis kulukohustuste ja maksete täitmise tasemest ning samuti eraldiseisvatest ümberpaigutustest, ta räägib meile ka assigneeringute vabastamise tasemest, seda rõhutati eriti viimaste eelarve läbirääkimiste käigus kus äh, räägiti palju sellest, kuidas rakendada artiklit viisteist kolm uues finantsmääruses. nii et pikemalt viivitamata annaksin sõna härra Urelile, tänan teda tulemast ja võib-olla härra Urel saaks meile ka selgitada, miks Politico räägib rohkem kui härra Selmaier kui me räägime, millised eelarvelised tagajärjed on siis, kui kokkulepet ei saavutata Brexiti üle härra Urel, teil on sõna. Thank you, chair and thank you for giving me the aitäh, aitäh esimees, et andsite mulle võimaluse esitleda kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve täitmist üksikasjalikumalt. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve täitmine läks väga hästi, kõik programmid kõikides rubriikides on täishool käimas ja seega rakendamistempo on kiirenenud ja seega komisjonil õnnestus aasta lõpetada niimoodi, et peaaegu kõik vahendid on kasutatud. ja vastupidiselt aastatele kaks tuhat kuusteist ja seitseteist, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal tehti seda ilma, et oleks pidanud kasutama paranduseelarveid kasutamiseks. lõplikke andmeid meil veel ei ole, need tulevad märtsikuus, kuid meie esialgne raport näitab et, et üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti kohustustest täideti üheksakümmend üheksa koma kaheksa protsenti makseassigneeringutest samamoodi, seda siis pärast ümberpaigutusi. nii et põhimõtteliselt sajaprotsendiline täitmine. nüüd alltäitmine maksete puhul seda on natuke üle kahesaja miljoni kõikide rubriikide peale kokku ja üle saja miljoni erivahendite puhul. nii et maksete puhul on üle kolmesaja miljoni alatäitmist. muidugi äh, lõplik äh, number tuleb siis, kui paika on pandud ka kõik ülejäägid ja nagu finantsmääruses paika pandud, see ülejääki puudutab paranduseelarve ettepanek jõuab teieni viieteistkümnendal aprillil. ma tahaksin natukene rohkem rääkida ühtekuuluvuspoliitika täitmisest, sest ma tean, et paljud liikmed siin komisjonis on sellest huvitatud. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist aasta programmide puhul enamik selle põlvkonna programme on nüüdseks lõpetatud ja nüüd kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses oli meil umbes kaksteist miljardit äh, täitmata äh, kulukohustusi. kuuskümmend protsenti sellest summast maksti välja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja sellega täitmata äh, kulukohustusi äh, on nüüd kaks koma nelikümmend kaheksa miljardit ja nüüd äh, sellel aastal me eeldame, et viimased äh, tähtsamad äh, maksed kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist programmide kohta tehakse veel kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpus suure tõenäosusega on meil kõik kohustused täidetud. nüüd kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend programmi periood. nagu te kõik teate ja mäletate väga hästi, rakendamine algas kahe tuhande neljateistkümnendal, viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal aastal väga aeglaselt, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, hoog suurenes ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Euroopa äh, strateegiliste äh, tõuke ja investeeringute fondide puhul peaaegu kõik kohustused olid täidetud, välja arvatud siis kõige rohkem haavatavatele mõeldud fond Äh, mille vahendeid olid siis kasutamata. nii et äh, üheksakümmend üheksa koma kaheksa protsenti tõuke- ja investeerimisfondide vahenditest olid kasutatud. sellele lisaks on väga tähtis välja tuua ka seda, et liikmesriikidelt saadud makseavaldused olid nii suured, et komisjonil õnnestus välja maksta ka suurem osa kaheksast miljonist, mis oli varem Äh, saadud siis, kui vaadati läbi äh, raamatupidamine, nii et kuus koma seitse miljardit maksti välja, äh, nii et kakskümmend neli, kakskümmend viis protsenti kogu summast, seega umbes üks koma kolm miljardit jäi kasutamata ja mis kantakse üle siis sellesse aastasse ja neid vahendeid võib siis ka sellel aastal kasutada liikmesriikide äh, maksepanused äh, tulid aasta jooksul väga aeglaselt, kuni novembrikuuni, aga siis detsembrikuus kaheksateist miljonit miljardit lubadusi tehti nii, et põhimõtteliselt kolmkümmend protsenti kõikidest vahenditest tuli tegelikult alles detsembrikuus komisjon pingutas äh, selleks, et hüvitada neid summasid kiiresti ja seega veel enne aasta lõppu suurem osa taotlusi rahuldati. seega on jäänud meil siin tavapärane äh, jääk viis koma kolm miljardit äh, Need on siis taotlused, mis tulid enne kahe, mis tulid pärast kahekümne teist detsembrit ja mida ei olnud võimalik välja maksta eelmisel aastal, aga nüüdseks on suurem osa ka nendest välja makstust. üks koma viis miljardit ähm, makse, aksigneeringuid pandi ka kõrvale või nende läbivaatamine peatati praegusel hetkel. detsembris kaks tuhat kolmteist oli meil väga tähtis tähtaeg selleks, et N pluss kolm automaatset, äh, automaatsest süsteemist kinni pidada. selle programmiperioodi alguses äh, suurem osa kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, kohustustest viidi üle kahe tuhande viieteistkümnendale aastale ja seega kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpus võime me rääkida sellest, et tuli põhimõtteliselt kaks aastat korraga välja maksta, kahe aasta võrra oli maha jäädud, kuid tänu sellele, et detsembrikuus tuli väga palju taotlusi, õnnestus meil ka äh, see jääk äh, kõrvaldada ja nüüd on meil umbes kakssada viiskümmend miljonit veel järel, mis minu arvates on väga hea tulemus. peale selle tasub veel mainida ka seda, et ennustust, et täpsus, liikmesriikide ennustuste täpsus on väga palju paranenud. kaks aastat tagasi prognooside täpsus oli väga madal ja veamäär oli nelikümmend kaheksa protsenti. nüüd kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal näiteks rubriik üks B puhul veamäär on kõigest kuus protsenti, paranemine olnud väga suur ja selline paranenud täpsus aitab ka komisjonil parandada oma maksete prognooside täpsust ja kvaliteeti. väga palju edusamme on tehtud ka äh, äh, ametivõimudega äh, koostöös kaks programmi olid meil veel eelmise aasta lõpus, mille puhul oli vaja teavitada kohalikke ametivõime. üks nendest puudutas siis Ühendkuningriigi kõige haavatavamate inimeste aitamise fondi ja teine programm on Prantsusmaalt, mille äh, täitmine viibis äh, Irma, äh, Irma tormi pärast. nii et see pudelikael, mis meil oli viimastel aastatel maksekohustustega, on kõrvaldatud. nüüd tõuke- ja investeerimisfondid. kakskümmend seitse protsenti seitsmeaastase programmi vahenditest on kasutatud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus oli see kõigest üheksa protsenti, eelmisel aastal äh, kuusteist protsenti. ja julgustav on see, et projektide väljavalimise määr on ka liikmesriikides kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal suurenenud kuuskümmend seitse protsenti nüüd võrreldes neljakümne nelja protsendiga aasta tagasi ja kuna meil on tegemist äh, kumulatiivse täitmisega kakskümmend seitse protsenti siis ja projektide väljavalimine kuuskümmend seitse protsenti, siis me saame olla kindlad, et meil on piisavalt äh, projekte selleks, et tagada äh, tõketeta täitmine ka tulevikus. nüüd paari sõnaga ka autonoomsete ülekannete kohta liikme, komisjon kasutab väga palju seda võimalust, seda muidugi siis vastavalt piirangutele, mis on paika pandud finantsmääruses selleks, et eh, lihtsustada eelarve täitmist. suurem osa nendest ülekannetest puudutavad siis äh, vajadusi tõsta vahendeid ümber erinevate eelarveridade vahele ähm, ma toon mõned näited nende kulukohustuste kohta eelmisest aastast, näiteks rubriigis üks B olid mõned kohustused, mis oli vaja ümber tõsta erinevate piirkondade vahel ja ka Sotsiaalfondi ja Regionaalarengu Fondi vahel, selleks et äh, eelarvekohustused äh, sünkroniseerida siis nende muudatustega, mida tehti operatiivprogrammidele liikmesriikidel, äh, liikmesriikides rubriigis neli kakskümmend kaks eh, miljonit tõsteti eh, eh, liitumiseelsest abist ümber naaberriikidele selleks, et anda abi Marokole ja seda just sellepärast, et me nägime, et meil olid assigneeringud liitumiseelse abi puhul, mida ei kasutatud. nüüd rubriik kolm, kolmas näide Äh, piiri- ja rannikuvalveamet äh, vähendas oma eelarvet ja seega oli võimalik komisjonil äh, anda siis need vahendid Amifi fondile nüüd need äh, autonoomsed ülekanded humanitaarabile, see võimalus on ette nähtud finantsmäärusega komisjonile. seda siis juhul, kui tegemist on rahvusvahelise humanitaarkriisiga pärast esimest detsembrit. kahekümnendal detsembril komisjon selles raamis kümme äh, miljonit äh, kohustustena ja kaks miljonit maksetena äh, Äh, tõstis siis rubriigist neli ümber humanitaarabi reale äh, selleks, et äh, aidata lahendada pikalt kestvat konflikti Jeemenis. finantsmäärusega on ette nähtud ka see, et peame eelarve eest vastutavaid institutsioone sellest informeerima, mida me ka tegime nüüd äh, teeme ettepaneku ümberpaigutamiste kohta kuuskümmend neli miljonit, põhiliselt rubriigist siis neli, selleks, et äh, toetada siis äh, maaelu arenguprogramme. seega on meil võimalik kõik maksmata maksed välja maksta ja hüvitada liikmesriikidele siis need maksed, mis on tehtud jagatud vastutuse raames. ja viimane punkt, üldised kohustused, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal olid need kokku kaks koma viis miljardit, see on madalam kui eelmistel aastatel, eelmisel aastal viis koma kolm miljardit, kolm koma seitse miljardit siis aastal kaks tuhat kuusteist ja rubriigis üks B on see summa kordi vähem kui aastal kaks tuhat seitseteist, eelmisel aastal oli see, üle-eelmisel aastal oli see kolm miljardit selleks, et lõpetada eelmise põlvkonna programme aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja sellel aastal oli see summa null koma, vähem kui null koma kolm miljardit. teistes rubriikides on erinevused erinevate aastate vahel, kuid kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta äh, Äh, summad on äh, umbes samasugused nagu eelnevatel aastatel. nüüd äh, vastavalt finantsmääruse artiklile viisteist lõige kolm kasutada olevad vahendid. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kakssada kaheksakümmend üks miljonit äh, äh, seoti siis lahti kindlast eesmärgist see summa on siis eh, kordi väiksem kui nelisada kolmteist miljonit varem, millest me siis rääkisime ka väga palju eelarvelepitusmenetluses eelmisel aastal ja nagu te näete, komisjon on hakanud iganädalaselt aru andma selle, eh, ka selle numbri kohta. sellega oleks minu poolt kõik, härra esimees põhjalikumad ülevaated täitmise kohta ilmselgelt tulevad ja põhjalikumad hinnangud esitleme teile eh, siis eh, eelarve täitmise raporti kaudu, mida arutame siis eh, kahekümnendal märtsil. aitäh! Merci, monsieur le directeur! et aitäh, härra direktor! aitäh nende selgituste eest, härra üldeelarve raportöör, härra Muresson, kas te sooviksite sõna? Thank... kõigepealt tahaksin tänada direktor Elli põhjalike kommentaaride eest, siis tahaksin tänada kõiki kolleege koostöö eest selle eelarve prioriteetide üle otsustamisel, ettepanekute vastuvõtmisel, parlamendis ähm, lepituskohtumistel komisjoni nõukoguga ning seejärel abistades komisjoni eelarve täitmisel. ma olen arvamusel, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve oli täitmise poolest parim eelarve mitmeaastase finantsraamistiku algusest peale kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. see näitab ühelt poolt, et me oleme seadnud õige prioriteedid, me oleme parlamendis need paika pannud ja seejärel komisjoni ja nõukoguga leidnud viisi, kuidas tõepoolest kasutada vahendeid seal, kus äh, need vajalikud on. nii nagu ka direktor kirjeldas. meil on nüüd nüüd äh, käes äh, mitmeaastase finantsraamistiku viies aasta, me peame mõtlema ka sellele, millised on õppetunnid tulevikuks. on tõsi, et eelarve oli täitmise mõttes suurepärane, kuid me peame olema kindlad, et ka järgmises, järgmiste mitmeaastaste finantsraamistike eelarved äh, on sama head, mõeldes esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks ja seetõttu on väga oluline, et me jõuaksime kokkuleppele järgmises finantsraamistikus siin parlamendis niipea kui võimalik. nii et Äh, loodan selles ka komisjoni toele. eriti julgust andvad äh, olid muidugi maksete äh, määrad, see tähendab siis, et regionaalsed fondid, nende vahendid on tõepoolest jõudnud abivajajateni. nii et ma arvan, et tegemist oli tõesti väga hea eelarvega, mis puudutab selle täitmist, prioriteetide kindlaks tegemist koostöös liikmesriikidega ja mis puudutab selle tagamist, et tõesti see jõuab vahendid jõuavad abivajajateni. mul on nüüd ainult küsimus, et äh, assigneeringud, mis on siis kahe tuhande kaheksateistkümnendasse aastasse ümber paigutatud varasematest aastatest, kui siin vaadata mõningaid projekte, kui siin võrrelda äh, siis ümberpaigutusi ning vabastatud assigneeringuid, äh, siis ähm, siin on üsna suur erinevus. näiteks Kosme puhul meil on viiskümmend viis miljonit eurot poolt äh, vabastatud assigneeringuid ja kõik äh, assigneeringuid kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastaks oli kolmsada viiskümmend neli miljonit. nii et nagu öeldud, assigneeringud äh, paigutatakse ümber siis CEF Transport kakssada kakskümmend üks miljonit vabastatud assigneeringuid ja kokku siis assigneeringuid üks koma kaheksakümmend üheksa miljardit eurot. nüüd on küsimus, et kas saaksite selgitada, miks siis need nendest assigneeringutest, mis on ümber paigatud, siiski suur osa vabastati sellegi poolest, et see on minu ainuke küsimus. aga muus osas suur tänu komisjonile eelarve täitmise eest ja suur tänu kõigile kolleegidele, kes osalesid töös. sellega on meie töö kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvega ka lõppenud. ja paneme siis täna hommikul sellele viimase templi alla ning järgmiseks prioriteediks meie komisjonile siis kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve. suur tänu! aitäh, härra raportöör. üks väike täpsustus. kulukohutustest vabastamine. kaks, see on siis aastal kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist assigneeringute kohta. see ei puuduta varasemalt võetud kohustusi. kas see on nii, härra Ureel? ja ühtlasi, härra Ureel, kas äh, kinnitate või lükkate ümber. komisjoni esindaja avalduse ajalehes Politico, sest äh, seal öeldakse, et eelarve kaks tuhat kaheksateist äh, täitmine aeglustub, kuivõrd äh, planeeritakse praegu tegevust vastavalt sellele, kas siis sõlmitakse kokkulepe või mitte. see on uuendus Äh, võrreldes sellega, mida ütles härra Selmair, komisjoni peasekretär, koosolekul, mille korraldasime Strasbourgis, ta ütles meile seal, britid peavad oma kohustustest kinni põhimõtteliselt. nii et kas te võiksite pisut selgitada seda? härra Jürel, teil on sõna uh,. Thank you, chair and. suur tänu, esimees. ja suur tänu ka pearaportöörile küsimuste eest. mis puudutab konkreetset küsimust ähm, härra Murashanil, siis ma arvan, et see vajab põhjalikumalt kirjalikku vastust, nii et äh, koostan selle ja saadan teile õige pea. mis puudutab kahte küsimusi esimehelt, siis tahaksin üle kinnitada, et ei, suures osas need äh, assigneeringute vastu, vabastused, mis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal tehti, tõepoolest äh, suuresti peegeldavad äh, aastaid kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat viisteist. Äh, et suur osa on siis seotud varasemate programmidega, kui ma nüüd just valesti aru ei saanud. ei, ei, te saite väga õigesti aru. sest jääb mulje, et need vahendid, mis olid äh, eelarves aastal kaks tuhat kaheksateist ja räägitakse assigneeringute vabastamisest, mis võivad olla seotud äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kuueteistkümnenda ja nii edasi eelarvega. tähendab, et puudub seos äh, kaks tuhat kaheksateist eelarve vahel ja kulu- ja, ja kohustustest vabastamise vahel, mis on seotud varasemate eelarvetega ja see protsent, mida me näeme siis see tuleks nüüd siis äh, analüüsida, et kas tegemist on varasemate summadega või mitte, vastasel korral jääb mulje, et äh, see on parandus kaks tuhat kaheksateist eelarvesse, aga see ei ole ju nii. Need on assigneeringute vabastamised, mis on seotud kohustustega äh, varasemate eelarvete osas. nii et tulevikus oleks ilmselt hea, kui te meile sellist infot annate, et võiks olla ka kirjalik dokument, kus oleks täpsustatud, millise aasta eelarvega on seotud need assigneeringute vabastamised? Yes, thank you, Chair. jah, aitäh, esimees. kaalun seda. on suhteliselt lihtne näidata ära äh, siis äh, ühelt poolt assigneeritud assigneeringute vabastamise, mis on tehtud praeguse mitmeaastase finantsraamistiku sees ja need, mis on siis eelmises mitmeaastases finantsraamistikus tehtud, sest need on erinevatel eelarveridadel, nii et see ei ole raske. kuid äh, iga aasta kohta eraldi oleks muidugi keerulisem, nii et pean vaatama, kas äh, seda on võimalik lihtsalt teha. Äh, raportöör just ütles meile, et äh, kaks tuhat kaheksateist eelarve oli hästi koostatud, kuna on suhteliselt vähe signeeringutest vabastamisi, aga äh, härra raportöör, need assigneeringutest vabastamised ei olegi seotud kaks tuhat kaheksateist eelarvega, vaid varasemate aastatega. assigneeringute vabastamine nende summade puhul, mis on siis äh, eelmistest aastatest üle kantud ümber paigutatud, aga see summa on äh, ebaproportsionaalne võrrelda siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta assigneeringutega, et sellepärast ma esitasin küsimuse, nii et jah, härra esimees, et äh, see puudutab siis varasemat eelarvet äh, vabastatud assigneeringuid, mitte kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oma, aga see on oluline, sest et lihtsalt kui siin võrrelda enda assigneeringutest vabastamisi ähm, kogu assigneeringutega selge. ja Politico kohta, kas te võiksite kommenteerida? To... ja võib-olla äh, täpsustaksin või tooksin selgust võimaliku vääritimõistmisesse. komisjon on lihtsalt võtnud sellise ettevaatuse abinõu, see on institutsiooni sisene puhtalt. me oleme siis enam kui eelarveridade puhul on teada kaheksakümmend viis protsenti. Ehm, niimoodi ma olen ametnikele öelnud, see ei tähenda, et eelarve jätmine oleks äh, aeglustunud, kaheksakümmend viis protsenti on täiesti piisav selleks, et luba andvad ametid, äh, ametnikud saaksid jätkata eelarve täitmisega ja suudavad seda teha õigeaegselt. kui on sellised erandjuhud, et on tõepoolest sada protsenti assigneeringutest vaja kohe aasta alguses, näiteks ühtekuuluvuse puhul siis seal on sada protsenti tõepoolest ka juba kättesaadavaks tehtud. nii et ei ole mitte mingit kavatsust eelarve täitmist aeglustada, see on puhtalt ettevaatusabinõu ja niipea kui võimalik, siis ülejäänud viisteist protsenti nende eelarveridade puhul, mida see puudutab, tehakse kättesaadavaks vastu raamat vastutele ametnikele, aitäh! tundub, et keegi ei ole sõna soovinud ja kuivõrd me oleme oma ajakavast maha jäänud, teen ettepaneku, et äh, piirdume sellega. tänan äh, üldeelarve raportööri härra Muressani. see on selline emotsionaalne hetk viimastel aastatel, oletegi olnud raportööriks, üldeelarve raportööriks ja tänan ka härra Jüreeli. ja nüüd läheme hääletuste juurde palun sisestage oma hääletuskaardid hääletusseadmesse. teeme testi. Bien, je déclare le scrutin ouvert pour ce. hääletus on alanud. see on proovihääletus härra Toma, saate äh, me kingime teile ühe hääletuskaardi, proua. teen ettepaneku, et teil oleks siis kaks hääletuskaarti, üks kalanduskomisjoni jaoks, üks eelarvekomisjoni jaoks. ja siis äh, korjame raha, et te saaksite veel ühe täiendava kaardi. nüüd on hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Äh, tulemus on suurepärane. mõned siiski hääletasid vastu, peab ütlema. ja osad jäid lausa erapooletuks. nüüd härra Kölmeli raport. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek number üks härra Kölmelilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksateist poolt, üksteist vastu. kas te soovite sõna? jah? ei. vastu võetud kümme. muudatusettepanek kümme langeb ära, seega üksteist samuti, kaks tuleb hääletusele, kes on poolt? muudatusettepanek number kaks, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. number kolm langeb ära, sest kaksteist võeti vastu. kolmteist, kes on poolt? vastu. kontrollime. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, viisteist vastu, neliteist poolt viisteist, viisteist tagasi lükatud. number neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. Vi-, viis on vastu võetud ilma hääletuseta, kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse, kes on poolt? vastu erapooletuid kontrollime, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sõltumata sellest, kuidas hääletas Proodomaa. muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletuid kontrollime, elektrooniline hääletus, muudatusettepanek number kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kogu tekst, nimeline hääletus. hääletus on alanud kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend seitse siis, kolm vastu, üks erapooletu ja õnnitlused härra Kölmelile. nüüd kolmas jagu, kaks tuhat kaheksateist eelarve otsus kolmkümmend kuus, kaks tuhat kaheksa, see on viimane ümberpaigutus, selle eest vastutab Sigrid Muresson tagasiulatuvalt äh, kaks tuhat kaksteist eelarve suhtes, sellest rääkisime ka härra Jüreliga. härra raportöör, teil on sõna. Yes, think... aitäh, esimees, jah, ma arvan, et äh, tõesti on vaja informeerida kolleege täpsemalt nendest ümberpaigutustest, need ei ole vastuolulised äh, ja sellepärast annan soovituse hääletada poolt, aga selgitan veel, et kokku on kuuskümmend neli miljonit Äh, maksekohustustena, mida me ümber paigutame ja paigutame neid järgnevalt. kakskümmend viis miljonit rubriigist neli, mis puudutab siis liitumiseelset abi, see läheb, kuna seda ei ole täidetud piisavalt äh, Türgis, siis kakskümmend viis miljonit äh, rubriigist neli läheb naabruspoliitikasse ja seda ka sellepärast, et tehniliselt on teatud ähm, ülekanded edasi lükatud. kümme miljonit läheb rubriigist neli ähm, toidu abiprogrammist, kuna kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta programm liiga hilja vastu võeti, äh, kanname me need edasi kolm koma neli miljonit äh, põllumajandusholdingutele ja seda arvestades ka sellega, et kulud olid madalamad kui abikõlbulikud kulud ja null koma seitsekümmend kaheksa miljonit lähevad kahele erinevale reale, mida kasutatakse siis veel sellel aastal, nii et kokku kuuskümmend neli miljonit, mis läheb siis äh, Maaelu Arengufondile, seda sellepärast, et liikmesriikide panused äh, tulid kolmandas kvartalis sellel aastal ja olid kõrgemad kui prognoositud ja just sellepärast äh, ongi siis sellised ümberpaigutustaatused ja palun kolleegidel poolt hääletada. aitäh, härra raportöör, kas keegi soovib sõna? sõnasoovijaid ei ole, härra Jürel, kas teil on midagi soovite midagi täiendada? ei, panen siis hääletuse, elektrooniline hääletus. Äh, palun siis hääletage, kes on poolt ja kes on vastu, hääletus on alanud. kas kõik jõudsid, ei vist ei jõudnud veel. ja hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend kuus poolt või kakskümmend seitse pigem, proua Toma, jah kakskümmend seitse poolt ja kaks vastu, erapooletuid ei ole. õnnitlused raportöörile. nüüd kolmas jagu. kaks tuhat seitseteist ei ole ümberpaigutamise taotlusi, muud jaod. annan sõna Paul Rüübigile. Eh, kaks tuhat üheksateist eelarve. Eh, jah, suur tänu, härra esimees. siin on ainult üks eh, soov kontrollikojalt kaks alalist assistendi kohta soovitakse muuta kaheks alaliseks administraatori kohaks ja järgmise kolme nädala jooksul Kontrollikoda teeks siis ka vastavad muudatused oma personalieeskirjadesse ja ma toetan seda taotlust. aitäh, selle kohta märkusi vist ei ole. seega ma arvan, võime lugeda selle heaks kiidetuks. ja sõna saab nüüd Monika Hoolmeier, kes on meie alaline kinnisvarapoliitika raportöör. ja ta räägib meile külastuskeskuse projektist komisjonis Berlimondis lugupeetud esimees, kallid kolleegid, me räägime siin nõndanimetatud külastuskeskusest Welcome Center Bellemo hoones ja me tõesti üritame siin ilusaid nimesid panna aga äh, tegelikult on probleem selles, et me ei taha Berlemont hoones äh, külalisi kontrollida vaid äh, väljaspool, ehk et sellepärast on vaja sinna ehitada siis juurde eraldi maja, siis ning et seal oleks võimalik läbi viia ka turvakontrolle umbes üheksakümmend tuhat külalist peaks igal aastal külastama seda hoonet. Berlemont hoonel on Belgia riigiga eriline leping, kaks panka, mis moodustavad siis äh, eraldi ühingu. Äh, nagu me kõik teame, toona ei olnud sellised lepingud lubatud, et võetakse laen, ehitatakse hoone ja makstakse siis see laen tagasi. toona see ei olnud võimalik ja sellepärast oli vaja siis äh, võõrustajariigiga kokkuleppele jõuda, toona siis Belgiaga, ja oli vaja leida ka pankasid, kes oleksid siis valmis seda äh, hoonet äh, ehitama ja rahastama ja siis rendilepingut sõlmima. just selline leping nüüd siis ongi komisjonil ja ma õppisin siin ka uue suure, uue sõna, emfüootriline või midagi sellist. ma polnud mitte kunagi sellist äh, asja varem näinud, see on mingi Belgia konstruktsioon, aga see on üpris mõistlik, see tähendab seda, et komisjonil äh, on põhimõtteliselt äh, omanikuõigused selle hoone suhtes ja kogu sellel krundil on tal ka võimalik hooneid eh, ehitada, juurdeehitusi teha ja leping Belgia riigiga jääb samaks, üür ei tõuse, me maksame hoone eest, üür ei tõuse, nagu öeldud, ja kahe tuhande kolmekümne üheksandal aastal siis ühe või ühe euro eest siis üks hoone ja kahe euro seest siis need kaks mõlemad hooned lähevad siis komisjonile üle. tegemist on siis selliste lepingutega, mis toona olid tavalised, selle, seda siis toonaste eelarvenõuete pärast. nii et nüüd neli koma kaks üheksa miljonit maksame meie selle hoone eest. siin toimus avalik pakkumine, kõige soodsam pakkumine valiti välja. Les on Antropii, Antropii Louis de Vail on see ettevõte ja ehitustööd peaksid juba varsti pihta hakkama. me, meile öeldi juba varem, et kulude prognoos on tõusnud üldkulude tõusu pärast, mitte sellepärast, et midagi oleks juurde planeeritud. komisjon makse ei maksa ja vastavalt igakuistele eduraportitele siis antakse eh, te,, tehakse siis ka äh, arveid, siin on eraldi veele, elektrile ja valvamisele eh, arved, mida tuleb tasuda, kõik on mõistlik ja mingit lisariski eelarvel ei ole ja sellepärast ma teen ettepaneku toetada seda. Merci, merci.. aitäh nende selgituste eest küsimusi ei ole. asume siis hääletama. nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend seitse, vabandust. aitäh raportöörile Belgia kuningriik on olnud väga selgepilguline, sest äh, parlamendi rentimine leidis aset sellepärast, et keegi ei teadnud, kuhu see institutsioon täpselt peaks, peaks tekkima. see pidi olema tegelikult ajutine lahendus algselt äh, kuueks kuuks ja kuna tegelikult otsust, lõpuks selgus, et see asukoht polnud sugugi halb, siis nii ta sinna ka jäi. nii et äh, see algatus oli siis õnnestunud tegelikult, sellega on meie hääletus lõppenud. sõna saab endiselt proua Hoolmeier. ta räägib meile Heliose projektist. Heliose hoone, nõndanimetatud endine Trosbachi hoone ja Lakuliti hoone, nende kohta on mul ainult paar eelinfot. nagu teada, uudes, uude komisjoni hoonesse, Jean Monnet hoonesse kolitakse hiljem kui alguses arvatud, seega mõlema hoone rendilepinguid tuleb natukene pikendada ja kohandada, nii et kaks lisalepingut juba olemasolevatele äh, lepingutele tuleb läbi rääkida ja siis seda siis selleks, et oleks võimalik nendesse hoonetesse jääda kuni kolimiseni kaheksasada äh, kuuskümmend kaheksa töötajat on Heliase hoones ja La Colletti hoones äh, nelisada kolmkümmend kaks ja sealsed peadirektoraadid, seal on tõlge, DJ Akfin ja DJ eh, äh, inimressursside peadirektoraat ja jaanuaris-veebruaris järgnevatel päevadel ehk siis tehakse need taotlused eh, ja variraportöörid hakkavad siis äh, neid uurima ning kohtume veel ka Luksemburgis töötavate inimestega selleks, et lahtised küsimused äh, lahendada. Bien, merci, madame le raport-. suur tänu, proua raportöör. vaatan nüüd siin variraportööride poole, kas keegi sooviks sõna? proua Hoffmann, võib-olla, ma ei hakkagi teid nii üles lugema kõiki, võib-olla küsin, kes sooviks sõna. tundub, et keegi ei soovi, nii et te esinesite väga veenvalt, proua Hoolmeier. ja lisaks variraportöörile, variraportööridele, kas keegi sooviks veel sõna, kas kellelgi oleks märkusi? ei ole. hästi, siis saamegi järgmise päevakorrapunkti juurde minna. järgmine päevakorrapunkt puudutab Kontrollikoda, Kontrollikoda on koostanud eriraporti, mis puudutab kontoripindade haldamist Euroopa institutsioonides. see on äh, väga heaks jätkuks proua Hoolmeieri kahele raportile. tere tulemast eelarve kontrollikomisjoni liikmetele, kes meiega siin nüüd ühinesid. ma soovin tänada härra Jan Gregorit, kes on Kontrollikoja liige, tänan teda tulemast. kohal on samuti institutsioonide esindajad, need, keda siis eriraportis mainitakse, Euroopa Parlamendi jaoks tege Inlo ja tege Finsi esindajad proua Linnus ja härra Kleti. komisjoni esindajatena on siin härra Morinho ja härra Beckett. nõukogu esindajatena proua Van Hulst Euroopa Kohtu esindajana, härra Šmirs Euroopa Keskpanga esindajana, härra Kiselevski. ja nüüd annan sõna härra Gregorile kümneks-viieteistkümneks minutiks tutvustamaks Kontrollikoja eriaruannet institutsioonide kontoriruumide haldamise kohta. härra Gregor, teil on sõna Thank you very much Mr, uh, for the floor, Mr Chair, the Vice Chairs. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud aseesimehed, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin kasutada võimalust, et tutvustada Euroopa Kontrollikoja eriaruannet kolmkümmend neli murd kaks tuhat kaheksateist eelmise aasta lõpust, mis siis puudutab Euroopa Liidu institutsioonide büroo ruume ma tutvustaksin põhilisi sambaid, mis on sellega seotud, meenutan, millised on meie senised, meie senine töö olnud, siis tutvustan auditit, milliseid küsimusi me seal esitasime, millised olid meie tulemused ja mida me soovitame. varasemalt me oleme keskendunud institutsioonide kulutustele kinnisvarale, kahe tuhande seitsmendal aastal avaldati eriaruanne ning selles aruandes ära toodud soovitused sisaldasid äh, järgnevaid aspekte mitmeaastase kinnisvarapoliitika raamistiku äh, definitsioonimiseks koordineeritud, äh, samuti üleminek pikaajalistele lepingutele, mis võimaldaksid ka ostu, siis vajaduste ja haldamisteabe Ehm, mm, teavitamine, et parandada konkurentsi, siis ehm, turu jälgimine ja konkurents, ehm, maksuerandite rakendamine ning institutsioonide vaheline koostöö ma tooksin ka välja mõned aspektid, mis seda kinnitavad, et on eh, toimunud teatav nihe, mis puudutab eh, siis äh, Äh, kinnisvara rentimist ja omandit. samuti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me analüüsisime äh, tsentraliseerimise mõju äh, Euroopa Liidu eelarvele ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal siis välisteenistusele. me hindame olukorda kinnisvaraga oma, oma iga-aastases aruandes, ma tooksin välja mõned aspektid, kahekümne kümnenda aasta aruandes me tõime välja, et kakssada kolmkümmend viis miljonit eurot maksti ette esimese kolme aasta jaoks Euroopa kinnisvara ehitusprojektide jaoks ja kahekümne seitsmeteistkümnendal aastal me tõime välja teatavad nõrkused, mis on hankemenetlustes välja tulnud kahel lepingu puhul, puhul ning oleme ka hiljem äh, aasta aruannetest toonud välja teatavad probleemid ähm, nõuetele vastavusega. nüüd räägiksin sellest, et äh, milleks audit vajalik on. kinnisvarakulutused äh, moodustuvad äh, umbes üksteist protsenti Euroopa Liidu halduseelarvest, see on umbes üks miljard eurot igal aastal. varasemalt on see olnud natukene kõrgem, nii et pikaajalises perspektiivis on see vähenenud umbes seitse, seitse protsenti punkti. sellest on siis, on siis äh, seotud hoonete ehitamisega ja neli protsendi teiste kulutustega nagu nende hooldamine. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta finantsmäärusega võrreldes on siis ka teatud muutused toimunud Äh, nimelt on nüüd äh, tänatud iga-aastased aruanded kinnisvara kohta, samuti on võimalus äh, rahastada ehitust otse laenudest. nüüd kontoriruumid on siis seitsekümmend protsenti, kogupindalas on kahekümne kuue protsendine suurenemine. ning nüüd ma selgitaksin äh, milline on auditi ulatus, me keskendusime just büroo ruumidele. see on siis umbes seitsekümmend protsenti kogu pinnast, mida institutsioonid kasutavad, me keskendusime viiele institutsioonile, kus on kõige rohkem bürooruume, parlament, nõukogu komisjon, Euroopa Kohus ja Euroopa Keskpank. Neil on bürooruumid eel, mis on koondunud eelkõige Brüsselisse, Luksemburgi ja Frankfurti ja eelkõige me keskendusime äh, siis äh, hangetele ja, ja üürile, mis moodustab umbes kaks kolmandikku kulutustest. me ei käsitlenud aga kulutusi näiteks äh, turvameetmetele ja muule sellisele hool, hooldusele. võimalusel ja me siis äh, tegime võrdlusi ka teiste institutsioonidega, Euroopa Investeerimispank, Regionaalide Komitee, äh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja nii edasi. nüüd äh, kirjeldaksin küsimusi, mis me esitasime auditis. põhiline küsimus oli, et kas Euroopa Liidu kulutused bürooruumidele on tõhusalt hallatud ning äh, Nende viie institutsiooni puhul me käsitlesime ka mõningaid jalaküsimusi, nimelt kas on olemas kinnisvarastrateegiad ning kas institutsioonid teevad koostööd, et kulusid kokku hoida. samuti uurisime seda, kuidas erinevad institutsioonid, bürooruumid leiavad, kas seda tehakse tõhusal viisil ning samuti uurisime seda, kas bürooruumide portfelli jälgitakse ja sellest antakse aru korrektselt. me kogusime te terve äh, rea tõendeid, külastasime institutsioone ja erinevaid äh, rahvusvahelisi organisatsioone ning leidsime üldiselt, et institutsioonid kulud, teevad kulutusi bürooruumidele ja tõhusalt mõnede eranditega. strateegiatöö ja planeerimistöö võiks äh, leida parandamist äh, nii et äh, oleks hea, kui see toimiks paremini institutsioonides. otsused, mis puudutab büroo ruume, on hästi põhjendatud, kuid nende rahastamine on kompleksne suurte ehitusprojekti läbiviimisel on tekkinud üsna suuri viivitusi, mis tekitab ka lisakulusid ning järelevalve ja aruandlus vajaks samuti parandamist. nüüd meie esimene tähelepanek. nagu juba alguses ütlesin, siis institutsioonid teevad koostööd, nii et koostöö on päris ulatuslik ja otsuste langetamisel kasutatavaid põhimõtteid kohaldatakse sümmeetrilisel viisil mis puudutab äh, strateegiate planeerimist, siis äh, siin äh, oleks meil kas ju parandada, nagu ka juba öeldud, et need ähm, kinnisvarastrateegiad ei ole alati formali-, formaalsed, nad ei ole alati uuendatud. kuid komisjonis leidsime ka sellise hea tava, et mitmeaastane raamistik võetakse siis üle kui see ei ole ellu viidud, siis ähm, uurisime ka seda, kas, kas äh, bürooruumide ümberkujutamine New Ways of Working projekti peal on olnud ka tõhus, kas sellel on olnud, kas see on toonud kaasa eeliseid majanduslikke või muid, mina isiklikult leian, et see New Ways Working äh, oli võib-olla asjakohane paarkümmend aastat tagasi, aga tänapäeval on natukene aegunud. siis äh, teine tähelepanek, otsused büroo ruumide osas on hästi põhjendatud, kuid äh, rahastamine jääb keerukaks. analüüsime seda, kas otsused põhinevad äh, headel põhjendustel, kas tehakse head koostööd riikidega, kus ähm, hooned asuvad, sellega on kõik korras. asukoha äh, see ei ole muidugi äh, mitte ainult asukohariigist, vaid igast ähm, hoonest eraldi, siis ähm, rahastamine on keerukas ja mõjutab eelarve läbipaistvust, mis siis puudutab eelkõige suuri ehitusprojekte ja äh, vahendajaid, sealhulgas nii riiklikke kui ka muid vahendajaid, näiteks EIP. Äh, nii et kuna seal äh, ei ole see eelarves kajastust leidnud, siis ei ole eelarve läbipaistvus piisav. siis äh, kolmas tähelepanek, äh, suurte ehitusprojektide puhul tekkisid hüvitused, mis ähm, tekitasid lisakulusid, analüüsisime nelja projekti parlamendis, nõukogus, komisjonis ja Euroopa Kohtus, ainult üks neist projektist äh, jäi eelarve ja ajakava piiridesse, see oli siis Euroopa Kohtu puhul ja ülejäänud kinnisvara puhul siis tekkis viivitusi ning mõnedel juhtudel tekitas see lisakulusid nüüd vaataksin kiirelt mõndasid konkreetseid õigusprojekte. Euroopa Kohtu puhul siis oli tegemist positiivse juhtumiga, kus siis projekt jäi eelarve piiresse ja oli ka ajakavas tänu tihedale koostööle vastuvõtva riigiga ehk siis Luksemburgiga. nõukogu puhul samuti asukohariik aitas projekti haldamisel, kuid sellegipoolest Äh, koostöö ei olnud piisavalt hea ja nõukogu pidi siis suurendama personali, et äh, oleks võimalik projekti lõpule viia. aga tuleb öelda, et need viivitused tekkisid ka ettenägematute asjaolude tõttu. parlamendi CAT kaks projekt. seal tekkis viivitus ja lisakulud sellest tulenevalt peamised põhjused olid eh, parlamendi kogemused arendajana piiratud, samuti oli probleeme hankega, parlament on vastanud eh, neile märkustele või on vastanud selle, reageerinud selle olukorrale, on projekti suurust eh, vähendanud, on teinud teatavaid muudatusi tehnilistes spetsifikatsioonides ning on suurendanud konkurentsi hankel see on siis võimaldanud ette määratud eelarvest kinni pidada, sellegipoolest tekkis hüvitus ja ähm, hinnanguline üürikulu, lisaüürikulu, mis sellest tekkis, oli siis kakskümmend kuus miljonit eurot kuueaastase äh, ajavahemikus. siis komisjoni JTMO teine projekt, ka seal oli olulisi viivitusi koguni viisteist aastat, et jõuda kokkuleppele Luksemburgiga ja need püüdlused olid seotud ka ebakindla olukorraga, mis puudutas arhitektuuri ähm, võistlust äh, ja samuti oli haldusprobleeme hankemenetlusega, kaevetöödega ja lisaks äh, olid vajalikud lisaturvameetmed kokku meie hinnangul komisjonil tekkisid lisaüürikulud kakssada nelikümmend kaheksa miljonit eurot nende viivituste tõttu ja, ja demo ähm, hoone evakueerimise tõttu, mis on siis siin koos arvestatud. siis neljas tähelepanek, järelevalveandlus on ebapiisav. ei ole piisavalt järjepidevalt ähm, esitatud andmeid ja ka äh, siis võrdlusi on keeruline teha, kuna äh, vahepeal vahetusfinantsraamistega, aga meie analüüs näitab, et et üldiselt on üürikulud alla turuhinna, aga äh, siiski tekitavad need kui need äh, kulunäitajad äh, varieeruvad suuresti. nüüd äh, lähen meie soovituste juurde. me soovitaksime institutsioonidel uuendada oma kinnisvarastrateegiaid ja planeerimisdokumente, samuti soovitame hinnata New Ways of Working projekte, soovitame suurendada eelarve läbipaistvust rahastamismehhanismide puhul, ehitusprojektide puhul juba kahe tuhande seitsmeteistkümne, kahe tuhande seitsmendal aastal me tegime ettepaneku äh, siin võib-olla kasutada eristada signeeringuid kinnisvara puhul, samuti teeme ettepaneku näha ette äh, korralikud haldamismenetlused äh, suurte ehitus- ja renoveerimisprojektide puhul ja samuti parandada andmete järjepidevust järelevalvet ja nüüd äh, sooviksin tänada oma kolleege töö eest selle aruande juures ja olen valmis vastama teie küsimustele, suur tänu. Gregor pour.... Euh, suur tänu, härra Gregor, selle kokkuvõtliku ettekande eest kinnisvarapoliitika kohta Euroopa institutsioonides. Eh bien, je vais maintenant donner la parole annan sõna meie raportöörile, meie alalisele raportöörile, kes tegeleb kinnisvarapoliitikaga, tema on hetkel välja läinud. see tähendab, et kõik teised komisjoni liikmed ähm, võivad sõna saada, kuid samuti e-, eelarvekomisjoni esinaine on välja läinud, see tähendab seda, et äh, igaüks võib nüüd sõna saada, kolleegid, kui soovite tundub, et küsimusi ei ole. minul oleks küll üks konkreetne küsimus, härra Gregor. see on siis niinimetatud ramassaaži küsimus, see tähendab siis äh, äh, ka eelarvevahendite ülejäägi kasutamine, see ei ole just parim lahendus, see tähendab, et meil on ülehinnatud kulusid, ehk siis see oleks põhimõtteliselt ju rikkumine ja ei ole päris vastuolus, ei ole päris vastavuses selle kuvandiga, mida me sooviksime jätta. Te kirjutate leheküljel kakskümmend viis, et mõned institutsioonid, parlament, nõukogu regulaarselt teevad ettemakseid ehitusprojektidele ja need ettemaksed eelarveridadel ja Euroopa Liidu eelarves, see viib Äh, eelarve ümberpaigutustele, mis äh, mõjutab negatiivselt eelarvemenetluste läbipaistvust. see pragmaatiline lähenemine võimaldab äh, halduskulude eelarvel stabiilselt areneda, kuid me ei leia, et selline tava Ähm, oleks vastavuses maksumaksjate huvidega, nagu institutsioonid seda kasutavad. see on küll väga elegantselt sõnastatud siin, aga kas, ähm, kas seda selgemini öelda ei saaks? nõudes institutsioonidelt sellist, selliste tavade mittekasutamist, see ei kaja, võimalda kajastada eelarves äh, reaalseid summasid projektide puhul. tahaksin kuulda komisjon, äh, kontrollikoja arvamust päriselt, te olete siin autoriteetne arvaja. Uh, suur tänu selle küsimuse eest. see tõepoolest ei ole väga läbipaistev, on juhtumeid, kus institutsioonid on kokku leppinud uh, assigneeringutes, kuid uh, finantsinstitutsioonid või teised kokkuvõttes tekib aasta lõpul ülejääk selleks, et kõrvale jääda nendest vahendite ridadest. soovituses kolm soovitame, et tuleks suurendada rahastamismehhanismide läbipaistvust ehitusprojektide puhul. nii et üks lahendustest oleks diferentseeritud äh, kulutused ehi-, ehituste jaoks, hoonete jaoks, kus kõik oleks ette planeeritud läbi iga-aastase eelarvemenetluse. ettemaksed hoonete puhul, siin on oht aasta lõpul, et ettemaksed ei peegelda tööde tegelikku summat, nii et siin on probleeme küll. jah, seda nüüd küll aga süstemaatiliselt liiga suureks äh, kirjutada mõned kulutused ja siis ülejäägid on äh, kolmkümmend, nelikümmend miljonit. imelik siiski, et Kontrollikoda ei, ei suhtu sellesse äh, rangemalt, sest süstemaatiliselt esialgsed eelarved üle hinnata selleks, et olla kindel, et teeksid ülejäägid ja selleks, et rahastada neid kulutusi, mis oleks pidanud eelarves olema. see seab ohtu Euroopa Liidu autoriteedi, Euroopa Liit äh, ju tahab anda kogu aeg häid nõuandeid äh, liikmesriikidele. Äh, kontrollikoda peab ju jälgima siiski, et Euroopa institutsioonid oleksid eeskujuks eelarve ko koostamisel ja täitmisel Bon, vous avez compris que je vous fais nagu saite aru, et ma teen siin teile etteheite, jah. kogu austuse juures selle institutsiooni vastu, mida esitate, härra Gregor. härra esimees, jah, ma olen täiesti nõus, et Euroopa institutsioonid peaksid ole, peaksid eelarves kajastama summasid nii, et see on, et see tõesti kajastab tööde käiku Äh, meie soovitus kolm on üsna selge, et seda tuleks vältida. ajakava rakendamiseks selle soovituse juures on nende projektide puhul, mis algavad pärast aastat kaks tuhat üheksateist. nii et loodetavasti eelarve juhtimises äh, siin asjad paranevad. no hästi aga kui lubate mulle siiski ühte, ühe soovituse, mulle tundub, et kontrollikoda võiks siin pisut ähm, sõnakamalt seisukohta võtta, minu arvates ta on siin äh, hoidunud äh, sule kasutusel avameelsusest. mulle tundub, et liigne mõistvus pragmaatiliste tavade suhtes, mulle tundub ähm,, ei ole minu ettekujutus Kontrollikojast, aga võib-olla teiste institutsioonide esindajad Äh, soovivad sõna võtta sellel teemal? ehk siis äh, selles järjekorras, mida ennist ka esitasin, kuidas äh, näete teie Kontrollikoja aruannet proua Linnus, keda ei saaks kuidagi kahtlustada selles, et ta parlamenti liiga palju informeerib. esindab siis INLO peadirektoraati. oleme kaevelnud piisavalt äh, proua Linnus, et me, meid ei teavitata piisavalt. meie, kes me oleme üks eelarvepädevastest institutsioonidest. proua Linnus, kuidas teie loete Kontrollikoja raportit? suur tänu, härra esimees suur tänu ka suurepärase aruande eest, mida Kontrollikoda just tutvustas. esiteks, härra esimees, vastaksin teie kommentaarile teavitamise kohta. võib-olla viitate kas turvalisuse kuludele, millest oleme rääkinud, millest rääkisime su eh, suvel ja olen ka vastu võtnud kutse tulla esinema teie komisjonis seoses Pariisi esindusega hea meelega. tulen siia veebruaris. ja nagu just soovisite, et valmistatakse ette ka peasekretär, peasekretäri ja tege Inlo dokument. alustuseks kommenteeriksin härra Gregori raportit kõigepealt parlamendi tege Inlo poolelt võime ainult rõõmsalt nõustuda nende märkustega, mis puudutavad paremat institutsioonide vahelist koostööd, mis aastate jooksul on selgelt paranenud võrreldes üheksakümnendate aastate algusega, kus kõikides töökohtades koostöö, ütleme, ei olnud sellel tasemel, mis ta on täna. täna on koostöö väga hästi korraldatud, väga kollegiaalne mitteametlik ja ametlik äh, üheaegselt. ja ütleksin ka seda, et Euroopa Parlamendi poolel on meil väga hea meel tõdeda, et omamise või rentimise teema kinnisvara puhul on raportis äramärkimist leidnud. parlament on see institutsioon, kes omab kaheksakümmend protsenti oma hoonetest. ja see on jätkuks eelarveresolutsioonile, mis võeti vastu üheksakümnendate aastate keskpaigas. ütleksin, et see on pikka aega olnud ainus strateegiline otsus, mis on vastu võetud institutsioonide administratsiooni tarbeks. ütleksin ka veel seda, et aastal kaks tuhat kümme märtsis parlamendi juhatus võttis esimest korda vastu nii, niinimetatud keskmise ja pikaajalise hoonete strateegia. seejärel täpsustati seda läbi erinevate otsuste, mis äh, siis juhatuse poolt esitati aastast kaks tuhat kümme, ka loomulikult eelarvepädevatele organitele. hoonete strateegiat ajakohastati äh, juhatuse otsusega aprillis kaks tuhat kaheksateist ja võib-olla mäletate esitlust, mille tegi peasekretär juulis siin eelarvekomisjonis selle ajakohastatud hoonete strateegia kohta. uus hoonete strateegia tegeleb ütleksin, äh, nende puuduvate elementidega meie hoonete juures ja lõpetab ja tegeleb teiste teemadega, nagu näiteks paindlikud kohtumiskohad äh, triloogide jaoks, parlamendi lähemale toomine kodanikele või erinevate turvalisusega seotud äh, ehitustööde käik härra Gregori üks märkus äh, ja millest raport ka pikemalt räägib, on uued töömeetodid. parlament on koostanud tegelikult uuriku, see oli aastal kaks tuhat viisteist ja see uuring näitas, et äh, Martensi ja Konrad Adenaueri hoonetes tehtav töö oleks sada, oleks võimaldanud kokku hoida sada kümme miljonit eurot kahekümne aasta jooksul. projekt on esialgselt sel, sellest loobuti aastal kaks tuhat viisteist, kuid parlamendi administratsioon hetkel äh, rakendab, äh, rakendab siiski avatud kontoripinna algatusi mitmeski kohas Äh, tugineb aktiivsel dialoogil kõigepealt kaasatud äh, teenistustega ja, ja, ja ka nende töötajatega, kes, äh, kes juba töötavad Martensi hoones või kes sinna või, või kes kolivad Konrad Adenaueri hoonesse. head tagasisidet oleme saanud ka Martensi hoonest. Nende elementide osas, mille oleme saanud üle võtta uuest äh, moodsast töömaailmast. nüüd erinevad elemendid, mis äh, on seotud rahastamisega ja rahastusmenetlustega. Äh, härra Klete, finantsteemade peadirektor valgustab neid. ja viimane märkus aruandluse ja juhtimise kohta on, me oleme nõus, see on väga tähtis ja seepärast hiljuti, umbes, umbes poolteist aastat tagasi võtsime kasutusele Kaadi projektis nii nimetatud õhukese juhtimisstruktuuri, mis on väga tõhus ja võimaldab meil paremini saada infot varases staadiumis ja ajakohaselt. suur tänu selle võimaluse eest raportit kommenteerida, härra esimees. suur tänu, proua Linnus. just nimelt äh, need avatud kontoripinnad, mis on uuenduseks. kas te ruumi kokkuhoiu mõttes olete juba suutnud mingisuguseid järeldusi sellest teha? We have um, Mr Chair to answer to this very Äh, see väga konkreetne küsimus, vastaksin, et hoonete strateegias, mille juhatus siis vastu võttis ja mida arutasite peasekretäriga juulis, äh, oleme hinnanud, äh, kui me anname töötajatele kümme kuni kaksteist ruutmeetrit ühe töötaja kohta, mis tähendab seda, et iga peadirektoraat on vaba, tal on rohkem vabadust tegelikult otsustada ise, kuidas ta soovib oma tööd korraldada, mõned peadirektoraadid öö, ähm, on palju innukamad kasuta- öö, äh, jagatud öö, äh, pindade kasutamisel. Martensis oleme võtnud seisukoha, et meil on jagatud kontoripinnad, mida jagavad neli kolleegi. on ka mõned erandid siis, äh, mida talitused ise on soovinud, mis on seotud äh, konkreetsete funktsioonidega, näiteks IT-töötajad äh, kommunikatsiooni peadirektoraadis, aga üldiselt Euroopa Parlament ei kasuta selliseid ühiskontoreid, uut tüüpi kontoripindu, kus inimesel ei ole endal oma kontorit kontorilauda. me oleme need säilitanud, me ei ole seda uuest töömaailmast äh, üle võtnud. aga tagasiside umbes tuhandelt äh, inimeselt, Martensi hoone töötajalt oleme saa-, ole-, mida me oleme saanud, see on olnud väga positiivne, sest et oleme saanud niimoodi paremini kasutada kontoripinda, mis on seal olemas ja oleme kõik äh, sotsiaalsed aspektid, mida, mida jõuliselt äh, juhatus äh, soovis, ehk siis kohvinurgad, kohad, kus kolleegid saavad ähm, va-, mitteametlikke kohtumisi korraldada, seda on kõik väga hinnanud. suur tänu. Merci, madame, monsieur. suur tänu, nüüd härra Kleti. Monsieur le president, permettez-moi. suur tänu Äh, puudutaksin kolme teemalt. rahastamise keerukus kõigepealt, läbipaistvus ja usaldusväärus ja arv, äh, mida mainis Kontrollikoda, äh, mis on maksmata üürisummad. nüüd rahastamise keerukus, tuletaksin meelde ja, ja täiendaksin seda, mida härra Gregor ka ise mainis, nimelt institutsioonid peale komisjoni, neil puuduvad äh, iseseisvad vahendid Eh, selleks, et planeerida ja eelarvestada kogu projekti ulatuses mitmeaastase perioodi lõikes, et eh, vastata rahastamisvajadustele ja rahavoogude vajadusel igal aastal, seda ei ole olemas. teiseks, sel ajal, kui me algatasime Kaadi projekti, ei olnud ka võimalik otse laenata vahendeid. ja nagu teate, eh, parlamendis on meil eelarve, mis kujuneb äh, vastavalt erinevate aastate vajadustele, meil on valimisaastate eelarved näiteks, mis on eriti suured ja samal ajal peame jääma teatud raamide piiresse, mis äh, on viienda rubriigiga paika pandud, ehk siis see on see keerukus, millest ma räägi-, rääkisin, see on, see tuleb kõikidest äh, nendest vahenditest, mis ei ole eeskirjadega ette nähtud ja kuidas, millest tuleb kuidagi mööda minna. ja keerukuse osas Kontrollikoda ei ole öelnud, kas see on hea või halb. kui me saadame raketi Marsile, siis äh, see on äh, lihtsalt kangelastegu. kuid rahastada sellistes tingimustes, nagu meil on, äh, nelisaja kolmekümne miljoni ulatuses, samas jääd, jäädes konkreetsesse finantsraamistikku, see eeldab seda, et, ähm, et me mõtleksime innovaatiliselt. ja ma arvan, et see keeruku, keerukas süsteem, mida me kasutame, see ongi võimaldanud meil üle saada tegelikust raskustest ja, ja täita hea usaldusväärse finantsjuhtimise nõudeid iga kord, kui oli võimalik mitte maksta intresse, vaid pigem kasutada olemasolevaid summasid eelarves, mida algselt ei hinnatud üle, täpsustan siis me seda ka tegime ja hetkel need äh, seitse äh, kuhjumi, vahendi, kuhjunud vahendite ülekandmist on võimaldanud meil seda just teha. on meil võimaldanud kokku hoida üheksakümmend kaheksa miljonit eurot, ma arvan, et läbipaistvus, äh, usaldusväärsus, peame seda kõik oluliseks, aga läbipaistvus ja usaldusväärsus tekivad ka siis, kui me anname aru ekspost, me avaldame oma iga-aastased äh, aruanded Euroopa Liidu avalikus teatajas, seal on, seal me avaldame kõik tehingud, eelarvekomisjon kinnitab iga ülekande puhul äh, ka selgitused, need on avalikud arutelud, äh, kõik dokumendid tehakse avalikuks ja kõik kuul-, kulutused tuuakse ka ära Euroopa Liidu raamatupidamise aruannetes, kus need dokumendid omakorda avaldatakse, nii et ma ütleksin, et äh, eelarve on läbipaistev äh, siis, kui ta vastu võetakse ja siis, kui teda ka muudetakse ja ka täidetakse ja, ja kui kohustuslikus korras äh, avaldatakse dokumendid pärast eelarve täitmist. nii palju läbipaistvuse kohta. see, see, sellest põhimõttest peame kindlasti kinni. nüüd äh, tõesus, ma tuletaksin veel kord meelde, et eelarveread ei ole ülehinnatud meil on tegemist institutsiooniga, mis, millel on poliitiline tegevus ja see võib viia mõningatel hetkedel selleni, et näiteks, et reise ei kasutata kõik ära või et, et assistendid näiteks summad, mis on iga liikme käsutuses, neid ei kasutata sajaprotsendiliselt ära. kolm protsenti on tegelikult ramassaaži ülejäänud vahendite summad, see on kolm protsenti, see summa on siiski suhteliselt suhteliselt äh, tühine Härgliti selles osas, me oleme sellest juba päris palju rääkinud, aga kui aasta lõpus ei oleks vahendite kuhjumit, kuidas siis rahastataks? jah, siin see keerukus tulebki just mängu. Äh, see, ühtlasi on see paindlikkus, sest meie rahastamismehhanism oleks võimal-, võimaldanud tegelikult sada protsenti laenata kõik need vahendid, mis meil on vajalikud ehitamiseks ja see oleks viinud selleni, et me oleksime maksnud intresse kogu ehitusperioodi vältel ja siis tagasimakseperioodil intressid öö, äh, oleksid vajanud maksmist. E, meil on võimalus laenata, jah, aga rahastamine tuli tagada enne, kui projekt algas, sest me ei olnud kindlad ei aastastes assigneeringutes eelarves ega ka mitte ülejäägis, mis on täiesti kõikuv väärtus. rahastamise aluseks on meil siis äh, laen, mille me saame Euroopa Investeerimispangalt ja tingimused olid muide väga soodsad, äh, Euribor kuus kuud, mis null koma viiskümmend viis protsenti spread, mis tähendab, intressid on väga madalad, kui oleks vaja laenata. aga lisaks on meil siis mehhanism, kus me igal hetkel äh, võime vahendeid kasutada ehitustöös kuid mõnede ehituste puhul on olnud ettemaksed. me ei ole teinud mitte ettemakseid, aga oleme teinud makseid siis, kui betoon on juba valatud ja sellisel hetkel äh, finantsvahendid, mis tulevad laenudest, see on parlamendi omandis. nii et äh, üleliigset rahastamist ei ole, kuid äh, vähehaaval, kui meil on vahendeid olemas Äh, tänu siis Ramassažile, mis, äh, mis on olemasolevad finantsvahendid äh, ehitusettevõtte käsutuses, siis meil on võimalik tööde käigus neid vahendeid maksta. projekti jälgimise aruannetes ja eelarvealastes aruannetes, mis avaldatakse avalikus teatajas, need on kõik seal kajastatud. ja kokkuvõttes, kus me ei ole suutnud Kontrollikoda veenda on nende hinnang eh, liigsete kulude osas, mis on seotud tähtaegadega ja iseäranis see, et me kasutame endiselt rendipindu ja maksame renti neli koma kolm miljonit aastas umbes, neliteist koma kolm miljonit aastas umbes. ja me suudame selgelt vahet teha kulutustel, mis on eh, tarbimise lõppstaadiumis, mis on äh, kas, mis on laenud või amortiseerunud vahendid, see võimaldab meil siis lõppkulutust, kulutused kokku arvata, kas on siis, kas rent või amortiseerumise hind. antud juhul periood, kus me ehitame investeeringud, mida me teeme, neid, need amortiseeruvad äh, teenuse alustamise päevast ja need hooned on endiselt kodan-, Euroopa Liidu kodanike omandis, need ei lähe kolmandatele osapooltele. sest nelisada kolmkümmend kaks miljonit, mis on hetkel kinnitatud eelarve investeerimisperioodil, on tegemist finantsvooga, mis tuleb Euroopa Liidu eelarvest, kuid see ei ole lõppkulutus selles mõttes, et see kirjutatakse uuesti institutsiooni raamatupidamisse, Euroopa Liidu eelarvesse nii et maksumaksja kokkuvõttes on endiselt äh, omanik küll teisel kujul. ta äh, maksud on makstud, kuid äh, tõepoolest ta, kodanikud on endiselt selle omanikud. nüüd kui me kaadi võtame kasutusse, siis me enam renti maksma ei pea ja siis tule, tekib ka amortiseerumise määr, mis on isegi suurem, seitseteist miljonit aastas võrreldes rendiga, sest Luksemburgi valitsus toetab väga jõuliselt seda projekti. ja me peame maksma siin väik-, väiksemat renti kogu ehituse vältel. ehk siis on kaks finantsvoogu, mis tulevad Euroopa e-, Liidu eelarvest. üks on lõppkulutused ehk siis rent ja teine on investeerimiskulutused, kus äh, omandiõigus on sellel, kes ta on ostnud, ehk siis Euroopa Liidu kodanikel. suur tänu, esimees. suur tänu, härra Kleti. Luksemburgi valitsuse toetus, kui suur see on täpselt? umbes viiskümmend protsenti rendist on erinevaid lepinguid hetkel. meil on hooneid nagu Schumann, mida veelgi rohkem toetatakse tänu sellele on meie rendimäärad kuusteist, neliteist miljonit ja mitte kakskümmend kaks miljonit. Kardja Saabal, kas te sooviksite sõna? jah, aitäh, härra esimees, vastates äh, Leena Linnusele see ei puuduta nüüd nii palju kontrollikoja raportit, äh, vaid neid, ühte nendest küsimustest, mis siin tõstatati. nimelt et avatud kontoripind ja jagatud kontorid. siin on juba päris palju märkuseid tehtud ja me oleme väga palju erinevaid arvamusi selle kohta äh, kuulnud. mina olen väga palju negatiivset äh, avatud kontoripinna kohta kuulnud ja ma tõesti arvan, et me peaksime sellest õppima, peaksime vaatama, kas olukorda on võimalik lahendada, kas on mingit korralikku uuringut välja viidud, kui ametlik see uuring oli, mis läbi viidi, nii et oleks hea, kui te saaksite meile midagi kirjalikult ka selle kohta edastada. tõesti oleks hea, kui parlament saaks ka selle kohta rohkem informatsiooni. proua Linnus. Uh, aitäh, esimees, aitäh selle võimaluse eest selgitada. tõesti, me saime väga palju negatiivseid kommentaare enne, kui koliti sisse Martensi majja, väga palju oli muret töötajate esindus tõi välja oma mured, samamoodi ka ametiühingud ja ma käisin töötajate esinduskogu ees kokku kolm korda selleks, et pidada avatud dialoogi ja selgitada nii esinduskogule kui ka mures olevatele töötajatele olukorda. me ütlesime, et peame nõu nende inimestega, kes kolivad sellesse hoonesse. kohtusime kokku saja üheksakümnel korral või käisime visiitidel, kohtusime kõigepealt äh, juhtkonnaga ja siis erinevate üksuste töötajatega. pärast äh, seda, kui Martin Simaia sisse koliti, see oli aprillikuus eelmisel aastal siis nagu te näete, me ei ole veel aasta seal töötanud ja tavaliselt aasta pärast sissekolimist me analüüsime olukorda. aga mind on uuesti juba töötajate esinduskokku ette kutsutud ja seal tegelikult äh, esinduskogu ise tunnistas, et nad ei ole enam väga palju kriitikat kuulnud. oli teatud probleeme mis on seotud sellega, äh, kui hoone on lapsekingades. Äh, ka selle hoone puhul tegemist on väga keskkonnasõbraliku hoonega, äh, teatud õhutuse süsteemid, mis vajasid kohandamist ja nii edasi. aga kriitika jagatud kontorite kohta äh, või siis ka avatud kontoripinna kohta on täiesti ähm, kadunud. kui aasta sissekolimisest saab mööda, siis me viime läbi üksikasjaliku analüüsi kommentaaride kohta. aga ka DJ Inno ise on olnud väga õnnelik, et äh, teatud mured, mida alguses välja toodi, tegelikult äh, sisse kolides üldse ei kerkinudki härra Kleti, tõepoolest äh, vägitükk, millega saate hakkama eeskirjade raames, mis on väga keerukad, aga siiski võib-olla Kontrollikoda võiks teha soovitusi selleks, et see õigusraamistik muutuks. sest ikkagi lepingud ju ei muuda seda võimet võimatuks. mis, millistest eeskirjadest te täpselt räägite, millistest asutustest, kes neid kehtestavad? härra esimees, teie olete kaasseadusandja. üks äh, tõketest on nüüd kadunud praegu nimelt, et ei lubatud laenata, ehk siis nüüd me tõesti saame laenata, aga see ei tähenda, et see oleks nüüd tingimata lihtne, arvestades neid otsuse mehhanisme, mis on institutsioonides. ja teiseks äh,, eraldiseisvad või mitte eraldiseisvad vahendid äh,, see on finantsmäärus, kes selle otsustab võiks olla vahendid, mis on suunatud mitmeaastastele projektidele. mis on seotud teiste administratsioonidega, välja arvatud komisjon. mulle tundub, et kui määrused on halvasti koostatud ja kui selle tulemusena tekivad kohustused, mis on nii keerukad, et me hakkame juba põhialuseid ise väänama eelarve põhimõtetes, mulle tundub, et tuleks neid eeskirju muuta kontrollikoda ja teie isa, ise peaksite meile tegema ettepanekuid, et eeskirju muudetakse, et meil oleks ka selgem arusaam. kui me kavatseme nelikümmend, viiskümmend miljonit kaadile anda ja see ei ole kuidagi šokeeriv, see esialgsesse eelarvesse kirja panna, selle asemel, et me nüüd ootame, kuni vahendid kuhjuvad aasta lõpus, võiksime see, et neid üle viia. see on see, mida ma tahan öelda, mulle tundub, et läbipaistvuse ja eelarve arusaadavuse mõttes oleks see edu, samm edasi ja muidugi tervitan teie, teie imetegusid, aga kui enamus laenab turult, selleks, et Euroopa Liidu eelarves oleksid vahendid olemas, samas hästi, kuulasime nüüd ära parlamendi esindajad, härra Murillo, härra Peke komisjonist, kas teil oleks kommentaare? kui teete lühidalt, ei teeks see ka paha, arvestades kellaaega. härra Beke Luksemburgist, jah, mul oleks üks kommentaar, mis puudutab Chamonix kaks hoonet. kontrollikoda ütleb oma raportis, et siin on toimunud suured, suur hilinemine projekti puhul. me ei jaga seda hinnangut, pean ütlema, finantsmõju hinnangu mõttes nii nagu kontrollikoda seda esitab, sest meie arvates on olnud teatud aspekte, mida ei ole võetud arvesse või teatud aspekte, mi-, mis ei ole otseselt äh, põhjuse ja tagajärjega seotud. räägin Jean Monnet'st ja asbestist ja kontrollikoda ütles, et kui teil oleks olnud Jean Monnet kaks, siis võiks Jean Monnet'st äh, ol-, juba loobuda ja siis ei oleks see probleem üldse tekkinud, selline on küll kontrollikoja lähenemine, meie sellega nõus ei ole tegelikult me oleme seda ka nendega arutanud põhjalikult, teiseks hilinemine Sammone kaks puhul oli põhjustatud sellest, et me hakka, pidime hakkama tagasi maksma palju hiljem selle hoone eest. raamatupidamine on üsna keerukas, Kontrollikoda ka räägib sellest, kuid arv ei ole seal aruandes ära toodud. tekkis kompensatsiooni ähm, vajadus, mis osutus keerulisemaks, kui, kui esialgu võis arvata projekti hinnates. teiseks kasutasime ka neid hilinemisi projektis selleks, et seda projekti optimeerida ehk siis esialgselt äh, ei paigutanud me ümber mitte kolm tuhat nelikümmend, vaid kolm tuhat seitsesada kolleegi. hoidsime kokku umbes kümme miljonit eurot aastas sellega. siin on terve rida asju äh,, mis tegelikult võimaldavad äh, nüansseeritumalt läheneda, kui esmapilgul paistab. see optimeerimine võimaldas, oli, sai võimalikuks uut, tänu uutele töömeetoditele muuseas, sest umbes kolmandik Jean Monnet tulevastest töötajatest hakkavad töötama äh, jagatud kontoripindadel. aitäh, härra Pekki, härra Morinio. kas teil on märkusi? aitäh. väga lühidalt, jah mis meisse puutub Brüsseli hoon-, komisjoni hoonete puhul, meie jaoks on see raport tasakaalustatud, mõned aspektid on äh, õigustatud kriitika, näiteks äh, suurprojektide rahastamine, tuleme peatselt teie komisjoni ette kahe suure raportiga ja, ja peame suutma tõestada, et suudame seda professionaalselt teha ja see, ja see saab siis olemagi hetk, kus me saame selle võimaluse nüüd äh, uus äh, töömaailm, kuulsime Kontrollikoja esindaja arvamust. see on muidugi ajas arenev nähtus, kasutame sama mõistet juba mit-, juba aastaid, kuid äh, sisu on oluliselt muutunud võrreldes sellega, mis toimub mujal ja arvestades meie praeguseid kogemusi. teiseks, ma arvan, et me ei peaks piirduma mitte ainult pindade kokkuhoiuga, võib ka selgitada, et me kasutame tegelikult palju vähem ruutmeetreid, vähem kulutusi, kuid probleem on keerulisem, sest see toimib alles siis, kui meil on koks tingimust samaaegselt. kõigepealt tulemuslikkus, informaatika, mis võimaldab üldse niimoodi töötada ja kolmandaks hoone ise. ma piirduksin siinkohal sellega. ja need tingimused on siis nüüd olemas või, või ei või äh, mõned veel ei ole täidetud. Äh, rak-, raskus seisneb selles, et tuleb muuta personali suhtumist ja käitumist. ma arvan, see on üks olulisemaid aspekte. proua Linnus selgitas, et ta, et ta on pühendanud sellele palju aega äh, selleks, et veenda töötajaid, et tuleb töötada uutmoodi. Uut ja ma arvan, et see on väga tähtis, seni kuni seda ei tehta, seni ollakse sellisele muutusele ka vastu ega mõisteta seda. aitäh, nüüd nõukogu, proua Vandekust. suur tänu, härra esimees. lisaksin paar märkust härra Molina poolt öeldule. me eesmärgiks ei ole loomulikult ainult vähendada ruutmeetrite hulka, eesmärk on palju laiem. BRICS, BITES ja behavior, kõik see kolm peavad leid-, see kõik peab leidma lahenduse, mis võimaldab kolleegidel äh, oh, paremini tööd teha, et selleks leitakse vastav tööruum. nõukogu algatas pilootprojekti me ei ole varajane tegija, sellepärast et me tahtsime näha ära, millised on teiste kogemused ja olemegi külastanud äh, erinevaid hooneid, kus seda on juba tehtud, selleks et, et meil võiks olla võimalikult hea pilootprojekt, et me saaksime võimalikult hästi neid uusi uuendusi varasematele kogemustele, kümne aasta kogemustele tuginedes ellu rakendada. oleme täiesti nõus kontrollikoja soovitustega, soovime neid hinnata. ja kahe aasta jooksul oleme, olemegi eksperimenteerinud, oleme kasutanud nii Flex diski või teist süsteemi, nagu proua Linnus seda ka kirjeldas, et näha, mis on, kuidas, kuidas töötajad on selliste erinevate lahendustega rahul see on kõik siis see tegevuspõhine töötamine, erinevat tüüpi tööruumid, kus äh, näiteks koosolekul tulevad, kasutatakse kõikvõimalikke IT-vahendeid, videokonverents, äh, kaugtöö ja kõik see ja mida see tähendab siis äh, digitaalselt ja käitumine, behavior, see käib nii juhtkonna kui töötajate kohta kuidas usaldada neid töötajaid, keda me enam ei näe koha peal, kes teevad kaugtööd näiteks? kuidas äh, hinnata töö kvaliteeti sellises töökeskkonnas, nii et see on keerukas kindlasti. ja veel paar sõna Euroopa hoone kohta. raporti järeldused. Lähen üle inglise keelele. kõik oli, oli kirjut-, oli siin kirjas inglise keeles, nii et lihtsam on kasutada sama keelt edasi mida kasutas ka Kontrollikoda. selles dokumendis on kirjas, ma küll esitluses ei näinud seda, et Euroopa hoone jäi eelarve piiridesse, mis on hea uudis, ma arvan, maksumaksjate jaoks. toimus hilinemine, kuid see oli seoses ettenägematute asjaoludega, ma arvan, seda on oluline mainida, kõigepealt Lissaboni leping. Lissaboni leping muutis väga olulisel määral meie hoone kasutuseesmärki pidime hakkama nõukogu jaoks uutele koosseisudele mõtma ning samuti nõukogu eesistuja roll, see avaldas sel-, oma mõju hoonele, mida tuli kõik arvesse võtta. siis esimese astme kohtuotsus, äh, edu, meil oli konkurendi teema, see võttis aasta, tõi kaasa aastase viivituse ja siis samuti reostuse probleem, see kõik tõi endaga kaasa kolmeaastase hilinemise, kuid äh, samal ajal eelarvet ei ületatud ja me jäime eelarve piiridesse, mis oli, ma arvan, suurepärane tulemus. samuti võib öelda nii mõndagi rahastamismehhanismide kohta, kas nad on keerulised või lihtsad, meie arvates olid nad lihtsad ning samuti maksumaksja huvides. ärgem unustagem, et äh, see lõppkokkulepe, äh, mille me sõlmisime Belgia riigiga, seda me, seda me tegime aastal kaks tuhat kaheksa, mõelge, mis oli tol ajal võimalik, mida võimaldas finantsmäärus, äh, siis iri-, osade kaupa maksmine oli meil ju tol ajal võimalik, see asendas selle varasema süsteemi, mis oli lubatud finantsmäärusega aastal kaks tuhat kaheksa. kasutasime osade kaupa maksmist kuid laenud ei olnud endiselt võimalikud. pidime ehitama hoone selle aja vahenditega, mis meil olid aastal kaks tuhat kaheksa. tegime ettemakseid, kuid me tegime neid Belgia riigile ja mitte ühegi, ühelegi hämarale erainvestorile, kes oleks läinud pankrotti, ei. Belgia riik oli meie jaoks usaldusväärne partner ja on endiselt ja seepärast tol ajal, kui me tegime ettemakseid äh, suures, suure summa, kümme koma kolm miljonit intressi saime sellest, mille me võtsime siis hoone lõppmaksumusest maha. nii et see oli täielikult Euroopa maksumaksjate huvides. Need oleksid siis äh, mõned kommentaarid, mida oleksime tahtnud äh, rõhutada kuid lisaks, äh, kuid muus osas oleme täiesti nõus kontrollikoja soovitustega ja teeme koostööd teiste institutsioonidega selleks, et neid soovitusi rakendada nii peatselt ja hästi kui võimalik. aitäh, härra esimees! suur tänu! nii et maksumaksjate huvi, ma ei tea, kas see on ka Belgia maksumaksjate huvides, aga mind siiski hämmastab see tohutu komplekssus, äh, liikmesriikide kaasatus selleks, et et hoone ehitatakse siin või mitte mujal. see on, kui te peaksite pressikonverentsil seda selgitama Euroopa kodanikele, ma arvan, teil oleks mõningaid raskusi eh, selle sõnumi selge edastamisega, aga see pole loomulikult teie süü, sest et eh, te tegutsete sellises õiguskeskkonnas ja vastavalt sellistele eeskirjadele, eh, mis kehtivad, nagu ütles härra Kleti, Euroopa Kohus. proua Smirs. härra Švirs, aitäh. lisaksin institutsioon, Luksemburgis tegutsevate institutsioonide kohta. eriti, mis puudutab Euroopa Kohut, mida mainitakse Kontrollikoja raportis. Euroopa Kohtu head tulemused viimase kümne aasta jooksul. ma arvan, et selle, et on mitu põhjust ja üks on otsustav ehk siis tihe koostöö Luksemburgi riigiga. ma arvan, et see võikski olla soovituseks Luksemburgi institutsioonidele, et püüel-, püüelda selle koos, sellise koostöö poole. vastuvõttev riik ei ole mitte ainult suutlik, vaid ka soovib ja tal on poliitiline tahe abistada Euroopa institutsioone kinnisvara küsimuste osas ja teine kommentaar, mille lisaksin. hinnates seda, milline olnud äh, mõju läbipaistvuse ja tõesuse osas ja rääkides äh, äh, ülejääkide ja massaaži teemast, vaadake proportsionaalselt Euroopa Kohtu puhul on ülekandeid mis äh, on üks koma, üks kuni kaks protsenti aastasest eelarvest, nii et me ei saa päriselt rääkida eelarve ülehindamisest eelarve koostamisel, pigem on tegemist peaaegu vältimatu ülejäägiga, mis on seotud eelarve juhtimisega selle aasta kontekstis. aitäh, härra esimees! kuulen siin jah, et palju kaitstakse ramassaaži põhimõtet, aga ma siiski ei kaldu meelt muutma. mina arvan, et eela-, esialgsesse eelarvesse tulebki kulutused kirju, kirja panna ja mitte oodata ära aasta lõppu selleks, et sellest rahastada kulutusi kinnisvarale. ma saan aru teie pragmaatilisest lähenemisest, aga kui, kui eeskirjad on halvad, siis andke palun meile nõu, kuidas neid eeskirju muuta selleks, et nad oleksid vastavuses heade eelarvetavadega, nagu me neid nimetame. Euroopa Keskpank nüüd härra Kiselevski. Merci, monsieur le president um,. Euh, je vais être très bref parce. suur tänu, teen väga lühidalt. kontrollikoja raport äh, oli väga positiivne. me tervitame tõesti suurepärast koostööd, mis on meie institutsioonide vahel ja mis oli auditi kontekstis. Äh, me nõustume kahe soovitusega, mis meile on ka tehtud, mille eesmärgiks on veelgi parandada meie haldustegevust Äh, uuest töömaailmast oli juttu. jaanuaris kaks tuhat kaheksateist võtsime kasutusele selle süsteemi, hindame seda aastal kaks tuhat kakskümmend. ja teeme siis vastavad järeldused sellest. ja samuti äh, kontrollikoda on positiivselt hinnanud meie järelevalvetegevust Frankfurdi hoonete puhul aitäh, sellega on äh, institutsioonide esindajate sõnavõtud lõppenud. ja nüüd vaatan kolleegide poole, kas teil on täiendavaid märkusi? tundub, et ei ole. härra Gregor, teie saate sõna siis lõpetuseks. Thank you very much uh, for the comment aitäh nende kommentaaride eest institutsioonidelt, kui tohib, siis teeksin kiiresti lõppmärkused. kõigepealt äh, aitäh Euroopa Parlamendile, et äh, juhatus strateegiaga ametlikult kinnitas. ka meie tegime selles menetluses väga selgelt vahet selle vahel, mis on raamatupidamine ja raamatupidamislik mõju äh, hoonete kulutuste puhul nüüd äh, seadusandja ja finantsmäärus pikaliselt on tõesti naljakas, et pikaajalisi investeeringuid tuleb äh, vahendajate kaudu äh, tagasi maksta, ükskõik, kas selleks on siis riigid või finantsteenuste pakkujad, peaks olema siiski võimalus neid investeeringuid eelarve kaudu rahastada. Need soovitused, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruandes tehti, seal me nimelt äh, tegime ettepaneku erinevaid allikaid kasutada ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal finantsmäärust äh, muudeti, mille kohaselt siis finantsvahendajad on lubatud. nüüd äh, projektid eraldi ma kohe alguses tõin välja selle, et nõukogu puhul on teatud äh, äh, punkte, millega mitte rahul olla, ütlesin ka, miks erinevad projektid on jäänud viibima. ja et äh, sõlt-, muutub kõik koostööst võõrustaja riikiga. Luksemburgi puhul on kogemused head Belgiaga, kogemused nii head pole. mul on väga hea meel, et pärast pikka äh, menetlust koostöös viie audiitoriga meil õnnestus need soovitused teha Euroopa Liidu kontoriruumide haldamise kohta. ma loodan, et see haldamine paraneb ja tõesti oleks väga hea, kui me saaksime ka andmeid võrrelda, erinevate institutsioonide andmeid ja aitäh teile meid ära kuulamast! sellega on meie tänane kuulamine lõppenud. Äh, raport oli väga huvipakkuv, tänan härra Gregorit, tänan Kontrollikoda selle sisuka dokumendi eest, tänan ka tõlke, kes nõustusid äh, üle aja töötama selleks, et me saaksime üksteisest äh, siiski aru sellel kuulamisel, mille teemaks oli Euroopa institutsioonide kinnisvarapoliitika. ma tänan erinevate institutsioonide esindajaid ja ma tänan neid äh, nende jõupingutuste eest, et nad saavad hakkama nende eelkirjad, eeskirjadega, mis on äärmiselt keerukad. ma tänan juba ette soovituste eest, mida nad võiksid meile selles osas teha. et me saaksime need eeskirjad äh, läbi vaadata, kaasa arvatud finantsmääruse, selleks, et nende tööd lihtsustada. ja nagu mõistate, meie soov on koostada eelarved, mis äh, kajastavad seda, mida teeb Euroopat. meie soov on kaasa aidata demokraatiale ja kõnelda Euroopa kodanikega selleks, et need ei oleks mitte meie mingid väikesed omavahelised asjad. tervitan siin Luksemburgi jõupingutusi aga võin öelda ka, et pole mitte tähtsusetu, et Luksemburgis on nii palju Euroopa institutsioone Kirchbergis. sellega kaasnevad ka töökohad Luksemburgis. et äh, suur tänu Luksemburgile selle panuse eest rendihindadesse samuti ja nagu ka Belgia riik mõnikord asendab ise institutsioone, et otsused langetataks kiiremini ja kolleegidele teadmiseks, keda on siia väga su suurearvuliselt kohale jäänud, et meie järgmine koosolek toimub seitsmendal veebruaril, pole päris kindel, kahekümne üheksanda jaanuari koosoleku toimumine äh, ikkagi toimub, jah. ja ühine ko koosolek siis EKONi komisjoniga kahekümne üheksandal jaanuaril ja eelarvekomisjoni koosolek seitsmendal jaanuaril, aitäh kõikidele et jäite meiega nii pikaks ajaks ja vabandage esis-, esimeest, kes ei tee, teinud oma tööd piisavalt ega suutnud kiirendada meie arutelusid. rohkem keegi sõna ei soovi, seega on istung lõppenud.